okei okay,, doesn't matter, I can take this one uh,. Dear colleagues. kallid kolleegid, daamid ja härrad. teame väga hästi, et äh, täiskogu istung on just iga hetk nüüd lõppemas, ilmselt lõpeb ühe-kahe minuti jooksul, nii et alustame meie praegu kohe, sest et äh, kell on juba kolm minutit seitse läbi tere tulemast äh, volinikule, asepresidendi kandidaadile härra Maroš Šefčovitšile siin kuulamisel. loodetavasti on see selle aasta viimane kuulamine. siin on kaks komisjoni, ENVI ja ITRE komisjonid ja viimase paari nädala jooksul oleme me toredasti saanud äh, pidada ühiseid komisjonide ühiseid koosolekuid, võib-olla peaksime seda tegema ka tulevikus, mitte ainult kuulamiste raames, sest sellest oleks meile kõigile kasu. nii et tervitan teid kõiki siin, meie ENVI ja ITRE komisjonide kolleegid. tere tulemast siia ka Euroopa Liidu avalik arvamus, sest et tegemist on avaliku kuulamisega. see on avatud meie, meie avalikkusele, vabaühendustele, tööstuse esindajatele Euroopa Liidus ja ütlen ka kohe alguses, et debatti saab kuulata laivis int parlamendi internetileheküljel. nii et äh, tervitan ka publikut äh, internetis. härra Ševtševitš, äh, tal juba oli kuulamine siis kui ta oli äh, transpordi ja kosmose äh, volinikukandidaat, ta oli äh, transpordikomisjoni ees ja seal oli ka ITRE assotsieerunud komisjonina. ja mõlemad komisjonid leidsid, et härra Šefčovitš oli kvalifitseeritud selleks, et saada kolleegiumi liikmeks. nii et esimene küsimus sai vastuse, positiivse vastuse juba seal ja lisan siia, et seetõttu peaksime me täna keskenduma sellele uuele portfellile, mis on välja pakutud härra Šefčovitši jaoks, kes on nüüd asepresidendi kandidaat Energialiidu valdkonnas. ja see on see tänase kuulamise juures kõige olulisem. ITRE komisjon loomulikult vastutab Euroopa energiapoliitika eest konkreetselt ka energia siseturu eest, tarnekindluse eest, energiatõhususe ja säästu eest, uute taastuvenergiaallikate arendamise eest, energiavõrgustiku omavaheliste sobimuse viimise eest, selleks et luuakse energia infrastruktuuri sektoris Euroopa-ülesed võrgustikud, ehk siis kõik need punktid, mida ma mainisin, on ka tulevase ametiaja jooksul agend-, päevakorras kõrgel kohal ja ITRE komisjoni liikmed kindlasti tahaksid teada saada, kuidas härra Šefčovitš kavatseb tegeleda meie ees olevate väljakutsetega. kõik teie kolleegid saite ette kätte dokumendid härra ase, asepresidendi kandidaadi missioonikiri äh, tema CV, tema finantshuvi deklaratsioon ja, ja kirjalikud vastused meie küsimustele, ehk siis küsimustik. ja juurikomisjon kes kohtus täna kell kuus tund aega tagasi ja me ei ole veel saanud juurikomisjonilt, äh, see on just saabus, see nende poolne kiri, tõesti, vabandust, äh, viimase kahe-kolme minuti jooksul on see kiri saabunud äh, ja me jagame selle ka laiali, kindlasti jõuab see lauale enne homme hommikut, sest pärast seda leiab aset meie koordinaatorite hindamiskoosolek, nii et kõik on kättesaadav. ja nüüd äh, annan sõna meie kaasesimehele härra Laviale. aitäh, kolleeg Pusek. ka mina tahaksin äh, volinikukandidaati ehk siis ka asepresident Šeštšovitši meie hulgas tervitada oma diplomaatilise karjääri vältel tegutsedes eh, Tšehhi Vabariigi välisministrina on ta täitnud erinevaid ülesandeid ja kahe tuhande neljandal aastal oli ta Tšehhi Vabariigi esindaja Euroopa Liidu juures, seejärel oli ta hariduse, kultuuri ja noorsoo küsimuste volinik ja seejärel asus ta tegutsema asepresidendina Euroopa Komisjonis, kes oli vastutavaks Barroso komisjonis äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimistel äh, võitis ta kõige enam hääli Slovaki kandidaatide seas ja ja nüüd on siis ta tänane kuulamine tema kui Energialiidu voliniku küsimuses. see on väga tähtis ülesanne ja ta peab koordineerima erinevate volinike tööd, muuhulgas energia, kliima ja e, merenduse ja kalanduse küsimustes. juba pikka aega e, töötab ta väga ambitsioonika kliimapoliitika väljatöötamise kallal, selle kallal, et süsihappegaaside heitmed oleksid võimalikult väiksed ja et me saaksime edasi minna looduskeskkonnapoliitikaga. ta on teinud kõike endast oleneva selleks, et Euroopa Liit oleks energia- ja lood-, keskkonnasõbralik liit ta on teinud kõik selleks, et Euroopa Liit räägiks äh, ülemaailmselt kliimapoliitikas kui ühtne hääl. Euroopa äh, Liidu Euroopa Komisjoni asepresidendina hakkab ta vastutama ka rohelise majanduskasvu eest ja ta saab tegutseda äh, selle nimel, et taastuvenergiate kasutamise poolest oleks Euroopa Liit juhtiv jõud maailmas ja et saavutatakse aastaks kaks tuhat kakskümmend püstitatud eesmärgid. loomulikult saab olema tema ülesandeks Euroopa äh, sööturu äh, äh, reformimine ja ka öö, Eh, CO2 heitmetega eh, ümber käim ja nüüd annaksin tagasi sõna kolleeg Puusekile. aitäh, meie kuulamise struktuur on tegelikult seesama, mis eh, oli kuus päeva tagasi, viimasel teisipäeval, aga meenutan meile kõigile, et voliniku ja asepresidendi kandidaadil on võimalus äh, pidada kolmeteistkümneminutiline kõne alguses ja siis äh, äh, lõppsõnavõtuna on veel viis minutit. ja pärast äh, ka hetke ase, komisjoni asepresidendi sissejuhatust on aega neljakümne üheks küsimuseks parlamendisaadikutelt Äh, EFTD-le küsimuste esitamiseks aega ei anta. Äh, debatt toimub vastavalt pingpong põhimõttele, ehk siis äh, iga küsimuse jaoks on kolm minutit, üks minutit küsim-, üks minut küsimuse jaoks, kaks minutit vastuse jaoks, jätkuküsimusi ei ole. ja esimese küsimuste vooru küsijad on fraktsioonide esindajad ja pärast seda vastavalt reeglile sada kuuskümmend kaks neli. kõikidel kolleegidel ja ka asepresidendi kandidaatidel, kandidaadil palutakse kõneajast kinni pidada, kümme sekundit äh, antakse äh, võimalust üleminekuks äh, härra asepresidendile ja viis sekundit liikmetele ja pärast seda lülitatakse kahjuks mikrofon välja. tärn tuleb Äh, ekraanile kümme sekundit äh, enne kõne lõppu, tõlge on kahekümne kolme keelde, palun ärge kõnelge liiga kiiresti, sest äh, niimoodi on võimalik korralikult see kõik tõlkida kahekümne kolmesse keelde, kõikidesse emakeeltesse. ja loomulikult võite te ka kõneledes kasutada oma emakeelt. nüüd äh, annan sõna härra asepresidendile, kes on ka asepresidendi kandidaat, selleks et teha